Äh, avaldatakse ka meie protokollis. siis äh, parandus äh, vastavalt kodukorra artikli kakssada kuusteist on kodanikuvabaduste komisjon saatnud edasi teatava paranduse. Euroopa Parlamendi positsioon, mis võeti vastu viiendal juulil kaks tuhat üksteist ja mis käsitles Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrust, millega loodi Euroopa infotehnoloogiliste süsteemide äh, Äh, halduse äh, Euroopa agentuur äh, seoses vabaduse, julgeoleku ja õigluse alaga. ja vastavalt artiklile kakssada kuusteist lõige neli see parandus on vastu võetud, kui neljakümne kaheksa tunni jooksul pärast selle väljakuulutamist pole ükski fraktsioon või nelikümmend Euroopa Parlamendi liiget nõudnud selle hääletamist ja selle paranduse teksti avaldame ka Euroopa Parlamendi koduleheküljel.